lugemisele Antonio Marinho Pinto raport Euroopa Liidu kohtu kohta ja puudutab see üldkohtu kohtuniku arvu. Reil härra Marinho Pinto. ja paluksin, et te jääksite teile ette nähtud aja piiresse. austatud proua president. Euroopa Liidu kohus tuli välja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal omapoolse algatusega muutmaks oma põhikirja ja tegemist oli sellega, et nimetada üldkohtusse veel kaksteist täiendavat kohtunikku. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal esimesel lugemisel jõuti parlamendiga kokkuleppele, aga nõukogu ei nimetanud kunagi neid kahteteistkümmet kohtunikku, mispärast, sellepärast et liikmesriigid ei suutnud omavahel kokku leppida, et kes peaksid olema need kaksteist kohtunikust, igaüks tahtis nimetada ametisse oma kohtuniku ja, ja see arv kaksteist ei olnud vastavuses liikmesriikide arvuga, mis on siis kakskümmend kaheksa. ja siis oktoobris kaks tuhat neliteist äh, Euroopa Liidu kohus palus nimetada lisaks kakskümmend kaheksa kohtunikku, et üks liikmesriigi kohta ja tehti ettepanek kaotada avaliku teenistuse kohus. nii et et kaksteist täiendavat kohtunikku oleks äh, lahendanud üldkohtu probleemi, aga nüüd järsku sai sellest äh, numbrist kakskümmend kaheksa ja lisaks kaotatakse veel terve instants ehk avaliku teenistuse kohus. ja sellega ei lahendata mitte mingisugust kohtuprobleemi, vaid siin lihtsalt äh, lahendatakse nõukogu puudutav probleem ja nõukogu, kes ei suuda ametisse nimetada neid kohtunikke. ja ettepanek, mida me praegu arutame, ei kujuta endast lihtsalt äh, muudatust, mis viiakse sisse esimesse algatusse, sellepärast et siin ei ole tegemist mitte kaheteistkümne täiendava kohtunikuga, vaid kahekümne kaheksaga ja me peame reageerima sellele ja vastavuses siis Nizza ja Lissaboni leppega kuna tegemist on uue õigusloomelise ettepanekuga, peab komisjon ka oma seisukoha selle kohta ütlema ja ütlema, mis ta arvab selle sisust ja komisjon ei ole seda teinud, komisjon on lihtsalt oma arvamuse öelnud kaheteistkümne täiendava kohtuniku kohta, aga mitte kahekümne kaheksa kohta. ja ta ei ole kunagi öelnud ka oma arvamust avaliku teenistuse kohtu kaotamise kohta nii et praegusel hetkel on meil tegemist siis sellega, et me loome järjest rohkem erikohtuid ja, ja ei vähenda sugugi neid, sellepärast et Nitsa ja Lissaboni lepe näevad ette seda. Äh, kohtuinstantsid ja spetsialiseerunud kohtud tavaliselt on äh, äh, parema kvaliteediga ja äh, näiteks väga tähtis on ka kaubamärkide, patentide ja intellektuaalomandi erikohtu loomine. ja selline reform peaks eelkõige tuginema mõjuhinnangule, mille nõukogu läbi viiks ja ka parlament, mis puudutab positiivseid külgi, negatiivseid külgi, probleeme, kulusid ja nii edasi. midagi sellist ei ole siiani tehtud. mina oma raportis üritan Äh, tagasi tulla parlamendi seisukoha juurde, mida parlament väljendas aprillis kaks tuhat neliteist ja räägin ka siis selle kaheteistkümne kohtuniku äh, asemel kahekümne kaheksa kohtuniku nimetamisest ja tegemist oleks kahekümne miljonilise äh, eelarvega ja see, ja see oleks lihtsalt selline suur kulu lihtsalt sellepärast, et nõukogu ei suuda omavahel kokku leppida. ja praegu ka Euroopa Liit üritab ametnike arvu vähendada ja kokkuhoiupoliitikat ellu, ellu viia, siis selline äh, näide oleks väga halvaks näiteks aga nõukogu on siiani jäänud oma seisukoha juurde ja parlament peaks ütlema ei sellele nõukogu ettepanekule kaitsmaks oma kodanikke lisaks sellele näevad aluslepingud ette konkreetse protseduuri, mida ei ole järgitud ja mida Euroopa Liidu kohus ei ole järginud oma taotluses. ja lisaks sellele tuleb arvesse võtta ka soolist tasakaalu kohtunike nimetamisel et peavad olema järgitud põhiõigused ja Euroopa Liidu põhiväärtused. ja johtuvalt sellest eh, on väga tähtis mitte unustada ka siin meeste ja naiste võrdset esindatust. lugupeetud volinik, lugupeetud, eh, vabandust, lugupeetud raportöör, lugupeetud kolleegid, Euroopa Komisjon toetab Euroopa Parlamendi ettepanekut. tegemist eh, on ehm, tegemist on siis ettepanekuga, mille nõukogu on esitanud ja mida me toetame, sellepärast et nõukogu uus ettepanek on kompromiss ja aitab lahendada probleemi, mis meie see, mis meie ees seisab juba tükk aega ja mis vastab ka sellele, mida Euroopa Kohus ise tahab. Euroopa Kohtu reformi kiiret läbiviimist peab Euroopa Kohus väga oluliseks avaliku teenistuse kohtu kaotamine muidugi on murettekitav, kuid äh, samas äh, tähendab kohtunike arvu suurendamine ikkagi seda, et äh, kahaneb lahendamata asjade arv ning kohtuasju hakatakse lahendama kiiresti õigus tõhusale kohtumenetlusele on põhiõigus, mille tagab ka põhiõiguste harta, aga kohtumenetlus saab olla tõhus ainult siis, kui ta toimub piisavalt kiiresti. seega me tegutseme kodanike ja ettevõtjate huvides, kui me tagame selle, et Euroopa Kohus tegutseb kiiremini. meil on vaja äh, lahendada lahendamata õiguslikud küsimused, see on Euroopa Komisjoni ja kogu Euroopa Liidu huvides. Euroopa Kohus äh, tõlgendab ju ka aluslepinguid. me toetame samuti soolist äh, tasakaalu. Euroopa Komisjon tervikuna toetab seda. lubage veel kord üle korrata seda, et Euroopa Komisjon toetab nüüdseks leitud kompromissi ja leiab, et läbirääkimised nõukoguga tuleks kiiresti läbi viia, Euroopa Komisjon omalt poolt on ähm, väga positiivse hoiakuga. aitäh nüüd poliitiliste fraktsioonide nimel kõigepealt äh, Rahvapartei fraktsioon ja kolleeg Svifka, kaks minutit. lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud volinik, daamid ja härrad loomulikult on kohtuvõim iga demokraatliku ühiskonna tähtis sammas. meie siin esindame Euroopa poliitilist peret ja Euroopa tõepoolest vajab toimivat kohtuvõimu, toimivat Euroopa kohust. rahvapartei fraktsiooni nimel soovin öelda järgmist. me oleme rahul sellega, et see pikk ja väga vaevaliselt kulgenud läbirääkimiste protsess on nüüd lõpule jõudmas homme me hääletame, me hääletame kompromissteksti üle, milles leppisid kokku Euroopa Parlament ja ministrite nõukogu eelmisel nädalal. see kompromiss põhineb sellel, et me tunnistame vajadust suurendada kohtunike arvu, sest üldkohus selgelt vajab rohkem kohtunikke. muidu tuleb äh, hakata maksma trahve viivituste pärast. aga ma tahaksin omalt poolt rõhutada ka seda, et me oleme siia sisse äh, toomas äh, klauslit, mis võimaldab meil aastal kaks tuhat üheksateist vaadata, kas kohus tegelikult töötab tänu sellele reformile tõhusamalt ning äh, kas see muutus õigustas ennast nüüd tuleb Euroopa Parlamendil vastu võtta resolutsioon me peame kokku leppima ka soolises tasakaalus. aga me oleme ikkagi alles tee alguses. tegemist ei ole ju ainult ühe institutsiooniga, vaid äh, meil tuleb äh, soolise tasakaalu põhimõtet rakendada kõikjal. rahvapartei fraktsioon igal juhul toetab seda ettepanekut. aitäh, sotsiaaldemokraatide nimel proua Delvo, üks minut. Äh. tänan, proua president õigus kujutab endast äh, esmatähtsat põhimõtet demokraatlikus õiguses ja meie Euroopa Liidu õigussüsteem on praegu raskustes ja mina kodanike, meie kui kodanike esindajad peame kaitsma Euroopa Liidu õigust, tagades talle vahendeid, mida tal on vaja oma töö tegemiseks. arvud ei valeta üldkohtu kohtunike arvu äh, suurendamine on vajalik, järjest rohkem on äh, lahenduseta kohtuasju ja viis kaebust on juba esitatud äh, seetõttu, seetõttu, et ei ole õigeaegselt kohtuotsust tulnud ja see summa on kakskümmend seitse miljonit. ja me peame edasi liikuma ka soolise võrdse esindatuse suunas nii et me peame kasutama ära võimalust saavutamaks eesmärke, mida me sümboolselt oleme kõigis avaldustes alati esile tõstnud. ja seetõttu ma kutsun kõiki demokraate üles hääletama selle ettepaneku poolt, kompromissi poolt, selleks, et oleks rohkem õigust ja rohkem võrdsust. kas te nõustute sinise kaardi küsimusega härra Pospišili poolt no.? Elle n'a pas dit qu'elle acceptait encore. Äh, proua ei öelnud, et ta on nõus selle küsimusega veel. Äh, ma tahaksin küsida, et äh, probleem on selles, et üha enam on kohtuasju ja neid võiks ju lahendada siis, kui meil oleks rohkem õigusnõunikke. kas ei ole nii? proua Delvo me jõudsime järeldusele, et kui on liiga palju õigusnõunike kohtuniku kohta, et see lahjendab teatud mõttes äh, kohtunike vastutust, nii et äh, oleks targem, kui meil oleks rohkem kohtunikke. härra Karim, kaks minutit. lugupeetud äh, juhataja rohkem kui kahekümne aasta jooksul, mil ma olen töötanud avalikus äh, sektoris äh, avalikel ametikohtadel, on ilmselt äh, täna selline päev, kus ma esimest korda näen sellist kummalist protsessi ja ma ei kõnele sugugi kergekäeliselt, ma olen töötanud õigusasjade komisjonis ja ähm, arutanud mitmete raportite üle. meile esitatigi Euroopa Kohtu küsimusi, me proovisime seda lahendada, aga tegelikult on ju nii, et kuigi Euroopa Kohus reformi vajab, ei ole me meile pakutud võimalust kasutanud, vaid oleme selle võimaluse toonud ohvriks äh, poliitilisele altarile. praegu peame me jõudma sellise lahenduseni, mis ei olegi lahendus Euroopa Liidus on äh, kodanikud, kes tahavad, et Euroopa kohtu reformitaks nii, kohut reformitaks nii, et Euroopa kohus saaks teenindada nende huve. aga meie võtame siin vastu kompromissettepaneku, kompromisslahenduse, mis muudab kodaniku elu veelgi raskemaks, kuid ei aita mitte kuidagi lahendada neid probleeme, mida meile esitati. lugupeetud kolleegid, edaspidi edaspidi kulutame me kakskümmend miljonit eurot rohkem igal aastal, kuigi meil tegelikult ei olnud vaja kulutada rohkem isegi mitte ühte eurosenti. maksumaksja koormust suurendada tarvis ei olnud. see tähendab seda, et me surume selle ettepaneku läbi oma kodanike huvide vastaselt. sellel põhjusel leian ma, et on vaja esitada selline muudatusettepanek, millega lükatakse täielikult tagasi nõukogu resolutsiooni ettepanek. ma kutsun kolleege üles seda toetama. paljud kolleegid on mulle eraviisiliselt ka öelnud, et lähiaastatel nad ilmselt kahetsevad seda äh, otsust, kui nad äh, selle praegu läbi lasevad. härra Kavada, poolteist minutit, palun suur tänu, proua president, kallid kolleegid! reformi projekt, mida me praegu näeme ja mida triloogi raames on läbi räägitud, võimaldab meile teostada suuremat eelarvekontrolli eh, kohtu reaalsete vajaduste üle ja samas võimaldab meil konsolideerida eh, meie kohtutegevust pärast seda, kui kaheteistkümne, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal avaldati see reform see on äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal nelikümmend kaks protsenti suurenenud kohtuasjade arv ja viis kaebust on juba esitatud äh, nagu proua Delvaux juba ütles ja nende äh, nende hilinemiste hinnaks on kakskümmend seitse miljonit ja kohtustruktuurne reform ja arengule suunatud reform võimaldab meil see läbi viia kolmes etapis ja iga etapi lõpus viiakse läbi hinnang, vaatamaks, kas on vaja veel edasi minna või mitte. johtuvalt sellest ma, mul ei ole mitte mingisuguseid kartusi selles osas, mis puudutab raha raiskamist, minu meelest on see puhas demoga-, demagoogia ja ei tohi alahinnata demokraatlikku funktsiooni, mis on kohtul, sellepärast et kui meil on rahvast Euroopas, siis meil peab olema seadusandlik võim ja täidesaatev võim, mis vaatavad rahva poole ja ka kohtuvõim. ja roheliste nimel proua Audale üks minut, palun. Uh, Madam President. lugupeetud juhataja, me oleme praegu teise lugemise juures alates aastast kaks tuhat üksteist ei ole nõukogu suutnud muuta seda taotlust just nimelt saada kakskümmend kaheksa uut kohtunikku ja ma arvan, et seda taotlust ei saagi muuta. Neile, kes arvavad teisiti, tahaksin öelda, et see reform ei puuduta ju ainult kohtunike arvu ja selleteemalist vaidlust. reform tähendab ennekõike seda, et Euroopa kohtusüsteem tõhusalt toimiks üldkohtu roll ja ülesanded on väga olulised just nimelt kodanike kaitsmiseks. Euroopa Liidu kohus ehk Euroopa kohus aitab kaitsta õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi Euroopa Liidus. Euroopa kohtusüsteemi tõhusus peaks olema meie kõige tähtsam prioriteet kolmepoolsetel läbirääkimistel on Euroopa Parlamendil õnnestunud saavutada ka midagi ajaloolist tegemist on esimese korraga, kus Euroopa eh, kaasseadusandjad toovad sisse soolise võrdõiguslikkuse klausli ning eh, seda määruses, mis puudutab Euroopa institutsioonide tööd soolise tasakaalu klausel on sõnastatud eh, nii laialdaselt, kui aluslepingud seda vähegi lubavad ning seda võib pidada esimeseks sammuks suurema soolise võrdõiguslikkuse teel Euroopa Liidus. Euroopa Kohus ja liikmesriigid seovad ennast soolise võrdõiguslikkusega ja meie saame kontrollida, et nad seda kohustust ka täidaksid. aitäh, proua Ferrara, poolteist minutit. suur tänu, lugupeetud juhataja. ütlen avameelselt, et Euroopa esimese astme kohtu, vabandust, üldkohtureform on täielik nali. see on farss Rahvapartei fraktsioon, sotsiaaldemokraadid ja rohelised peavad oma seisukohtadest lihtsalt, lihtsalt Äh, nad peavad lihtsalt aru saama, et ei ole õige kohtunike arvu kahekordistada ainult sellepärast, et inimesed ei saa omavahel kokkuleppele või riigid ei saa omavahel kokkuleppele, kuidas need kohtunikud muidu määrataks. tegemist on ajajärguga, kus Euroopa Liit peab tegema suuri majanduslikke ohvreid. näiteks äh, Itaalias äh, on kohtuid nüüd kaks korda vähem, aga Euroopa kohtus tuuakse äkki sisse kakskümmend kaheksa uut kohtunikku. võib-olla on reformi tõesti vaja, kuid Euroopa Parlament käitub ääritult, kui ta niivõrd kergekäeliselt sellega nõustub. sooline tasakaal ei ole midagi sellist, millega sellist reformi õigustada, aitäh. proua Ferreira, te lõpetasite isegi liiga kiiresti nüüd, aga härra Lebret on poolteist minutit. tänan, proua president see reform on, kujutab enda skandaali kõigepealt sellepärast, et ta on kasutu. Need kohtunikud, keda me õiguskomisjonis kuulasime, ütlesid meile, sealhulgas ka härra Jeeger, kes on kohtu president, nii et me nüüd hääletame reformi poolt, mis läheb meile mitmeid kümneid miljoneid aastas maksma ja seda lihtsalt mitte mille pärast ja lisaks sellele kujutab see endast äh, väga mitmete reeglite eiramist, meie põhikirja eiramist, kahe lugemise eiramist ja kiirustatud hääletus, mis leidis aset kaheksandal oktoobril vastupidiselt raportööri soovele, et see on tõesti demokraatia simuleerimine ja meil ei olnud tõesti aega arutada ja kohtunike kuulamine leidis aset täiesti kujuteldamatutes tingimustes ja minu oma komisjon ei lubanud mul lihtsalt sellele kuulamisele siseneda. ja edasi Euroopa Liidu toimimise lepingu rikkumine, sellepärast et see reform näeb ette avaliku teenistuse kohtu kaotamist, ehk siis Euroopa Liidu ametnike ja teenistujate äh, õigused, õigusi puudutab see, nii et see ei austa ja eirab meie aluslepinguid vastavalt artiklile kakssada viiskümmend seitse ei saa seda kohut lihtsalt äh, ära kaotada, kui keegi soovib äh, kontrollida seda ja tegelikult see tähendab siin lobistide huvidele vastu tulemist ja mida me oleme ka väga mitmeid kordi näinud ja kakskümmend kaheksa väga hästi makstavat kohtuniku kohta on nüüd vaja ära jagada ja see on ka kõik põhjus, miks ma õiguskomisjonis esitasin muudatusettepaneku, mis keelaks Euroopa äh, äh, Parlamendi liikmetel saada kohtunikuks ja see võimaldab mul meelde tuletada võimu lahususe põhimõtet ja see muudatusettepanek lükati tagasi ja nüüd ma jõuan oma kokkuvõtteni. Äh, mul on väga kahju, aga te kasutasite ära teile ette nähtud äh, aja ja nüüd proua Komodini Katja poolteist minutit aitäh, president tõhus õigussüsteem on äärmiselt oluline, seda on meil alati vaja. me peame investeerima veelgi rohkem Euroopa õigussüsteemi, sellepärast et kogu, kodanikud vajavad kõige paremat süsteemi, mis on tõhus ja efektiivne. mis mõtet on anda Euroopa kodanikele äh, õigust äh, pöörduda äh, kohtu poole, kui nad seejärel peavad aastaid ootama kohtuotsust Äh, õigusemõistmine, äh, mis äh, kodanikele osaks saab, ei tohi petta nende lootusi. Neil peaks olema võimalik oma probleemid lahendada võimalikult kiiresti ning kohtutel peaksid olema head kohtunikud, kes aitavad õigust mõista. see on see, mida me Euroopa Kohtult ootame. jah, me peame investeerima rohkem Euroopa Kohtusse ning äh, neil on tõesti äh, aina rohkem juhtumeid, millega tegeleda ning alati ei ole neil piisavalt äh, võimalusi, et seda tõhusalt teha, aga see tähendab ka seda, et see kohus, millesse me investeerime, peab olema valvas selles osas, kuidas oma vahendeid kasutada. see peaks olema aruandekohustuslik ja peaks hoolitsema selle eest, et õigust mõistetakse tõhusalt ettepanek suurendada kohtunike arvu Euroopa kohtus tuleb heaks kiita, sellepärast et niimoodi investeerisime tõhusasse õigusemõistmisse kodanike jaoks ja äh, tagame neile õigusemõistmise. aitäh, proua Reegner, aitäh, äh, president, lugunaine äh, volinik, mida üks kohtuasi maksma läheb, Euroopa Liidu kohtuasjade hulk on kohutult suur Äh, näiteks Max Schremm ja andmekaitsejuhtum, mida me möödunud korral arutasime. Äh, tegemist on Euro-, meil on vaja Euroopa tasandil sellist kohust, mis suudab kiiresti reageerida ning äh, hea kvaliteediga otsuseid langetada. Euroopa Parlament üritab nõukogu läbikukkunud otsust päästa, jah, meil on vaja rohkem kohtunikke, aga kas meil on neid vaja just kakskümmend kaheksa? selleks ka see läbivaatamise klausel, kus me täiesti äh, selgelt nõuame, et asi tuleb läbi kontrollida ja samuti sooline tasakaalus. Äh, siin äh, peaks Euroopa Kohus olema esirinnas on väga palju tore, suurepäraseid naiskohtunikke ja siin võiks kohus olla eeskujuks teistele institutsioonidele. aitäh ja proua James, üks minut, palun. kui isegi raportöör suhtub äärmiselt kriitiliselt oma ettepanekusse, siis äh, jah, nagu öeldakse, Houston, meil on probleem. ja seekord on meil tõsine probleem, isegi raportöör äh, ei suuda oma ettepanekut meile maha müüa äh, vaadake näiteks tema öeldut. me näitame üles põlgust maksumaksjate raha suhtes ei ole mõtet, et Euroopa Liit nii pillavalt kulutab. see õigusloome algatus äh, ei ole läbipaistev ei väljapoole ega sissepoole äh, kulude ja tulude analüüsi ja mõjuhinnangut pole läbi viidud ja raportöör ütleb, et see ettepanek tuleks tagasi lükata raportööri äh, komment-, äh, märkused on õigustatud ja neid tuleb järgida. tagasilükkamine on ainus äh, võimalus ja see koda peaks järgima raportööri juh-, soovitusi, sest miks meil muidu üleüldse need raportöörid on? aitäh, härra Puuda, poolteist minutit, palun, et aitäh, lugupeetud president, volinik, kallid kolleegid. William Gladstone ütles, et Äh, viibinud õigus äh, tähendab õigusemõistmise puudumist äh, ja selline probleem on praegu Euroopa kohtul, kus ei ole piisavalt kohtuseid, kohtunikud peavad olema sõltumatud, nad peavad olema autoriteetsed, aga meil on vaja ka selliseid mehhanisme, mis tagaksid tõesti inimestele juurdepääsu õigusmõistmisele. Euroopa Liit on Äh, ikka kurtnud selle üle, et kohtud tegutsevad, kohus tegutseb väga aeglaselt. Äh, meil oleks vaja korralikult äh, hinnata kõiki arenguid ja toimusi, et vaadata, mida, kuidas see kohus tegelikult üldse toimida saaks. jah, praegu aga räägitakse ainult sellest, et eh, tuleb tõsta kohtunike arvu, aga ei räägita kohtuasjade juhtumi eh, tõu-, eh, suurenemist ja seda, et kohtuasjade läbivaatamine võtab üha rohkem aega, minu arvates peaks see toimuma palju kiiremini, sellepärast et venitustel on mõju ka majandusele. proua Jütland, jah, ei ole kahtlust, et meil on vaja Euroopa kohtus rohkem kohtunikke Äh, kohtuasjade äh, läbivaatamine äh, on väga aeglane, üha rohkem asju tuleb arutada ja see viib viivitusteni, ta põhjustab ebakindlust, aga nõukogu lahendus on lapsike. kui aus olla, lapsed suudaksid asja paremini lahendada me oleme praegu olukorras, kus me peame lihtsalt ähm, äh, Äh, asjaga edasi minema. parlamendil tegelikult ei ole mingit muud valikut, äh, kui asjaga edasi minna. aga meil on vähemalt äh, vaja võrdsust kohtus. tänapäeval on naiste propor-, osakaal ainult üks protsent ma arvan, et see on solvang kõigile kompetentsetele naistele, kes kohtunikuametist toime tuleks ja nüüd on äh, härra Pushpishil palunud sõna vaba mikrofoni voorus, üheks minutiks, palun. noh. <laughs> aitäh, lugupeetud president. Äh, jah ma olin Tšehhi Vabariigis justiitsminister ähm, ja äh, ma olen ise kokku puutunud kohtute suure töökoormuse probleemiga äh, ja ma arvan, et kohtunike kahe, arvu kahekordistamine ilma äh, põhjaliku analüüsita, see on minu arvates ebarealistlik. mina Ehm, jah, eh, tihtipeale eh, on kohtutel probleeme, aga eh, seda oleks võimalik lahendada siis, kui me kohtunike arvu näiteks kümne võrra suurendaksime, kohtunike arvu kahekordistamine aga ei ole mõistlik. ja seda me peaksime ka selgelt välja ütlema, et me, sellepärast et parem oleks rohkem administratiivpersonali hoopis tööle võtta, aitäh. ja nüüd saab sõna äh, järgmine kõneleja. Euroopa Liit on seadustel põhinev liit aga seaduste kaitse ülesanne, kaitsjaks on kohus ja vaadake, mis juhtus Safe Harbori programmiga. aeglane kohtumõistmine on tegelikult kohtumõistmise puudumine ning ebatõhus kohtumõistmine on samuti kohtumõistmise puudumine. meie parlament ei saa lihtsalt ükskõikselt pealt vaadata, arvestades probleeme, mis kohtu ees praegu seisavad. me oleme seda teemat juba neli aastat arutanud, me peame parandama süsteemi jah, kas lahendusi on, loomulikult äh, on äh, kohtujuristide arvu suurendamine või vajadusel ka äh, kohtunike arvu suurendamine. aga siiani ei ole mitte midagi suudetud teha ning ma ei usu, et see kompromiss, mis meie ees on, on täiuslikule lahendusele vastuoluline, ma arvan, et läbivaatamise klausel on see, mis võiks toetada. härra Marias järgmisena, palun Euroopa koostöö põhimõte on see, et seadusi tuleb kaitsta. Euroopa ühendus loodi kui seadustepõhine ühendus, ühendus, kus seadusi tõlgendatakse kohtute poolt. kohtud oma otsustega äh, äh, äh, hoidsid Euroopa Liidu mina ja teised eh, Euroopa õiguse õppejõud õpetame Euroopa õigust üliõpilastele ülikoolis ja me räägime, et eh, kohus mängib väga olulist rolli kodanike õiguste kaitsmisel. mina toetan seda ettepanekut, et tuleks eh, kohtunike arvu suurendada üldkohtus kahekümne kaheksani, see tähendab, et üks kohtunik liikmesriigi kohta see aitaks suurendada kohtu legitiimsust kodanike silmis ning me peame äh, Äh, esindama võrdsetel alustel kõigi liikmesriikide õigussüsteeme, meil peab olema äh, tõhus kohtumõistmine. ja nüüd lõpetuseks veel härra Boltšak. aitäh. Äh, tahaksin tänada kõiki, kes on, jah, ma üritasin esitada sinise kaardi küsimust see mul ei õnnestunud ja seetõttu üritan siis nüüd sõna võtta. Äh, äärmiselt äh, raske on kohtu üle otsust langetada konkreetsete kohtuotsuste äh, üle. ma ei olegi päris kindel, kuidas kohtute tööd hinnata, aga see reform, mis välja on pakutud, on kompromisslahendus, millele parlament ja nõukogu on jõudnud Äh, praegune kompromiss aga minu arvates olukorda ei lahenda. Äh, Euroopa Kohtu kohtunikud, äh, nende arvu suurendamise ja osas ma olen tõesti pessimistlik, ma ei tea, mis hääletusel saan, ma ei saa sellist reformi, nagu see välja pakutud on, toetada. Ähm, ja ma arvan, et ka kohtu kohtunikud selle üle ei rõivata ja nüüd proua Kretsu, palun nõukogu või komisjoni nimel, vabandust. aitäh äh, nende kommentaaride eest. Äh, me loodame, et Euroopa Komisjon toetab seda kompromissi, mille Euroopa Parlament ja nõukogu saavutavad äh, Euroopa Kohtu, üldkohtu kohtunike osas. ma arvan, et kohtuvõimekus ko, ko, kohtuasju Äh, kiiresti äh, ära kuulata ja, äh, ja neid probleeme kiiresti lahendada, on äärmiselt oluline. see on seotud ka meie eelmise aruteluga, mis puudutab valimissüsteemi reformi. minu arvates on asi just nimelt usalduses kodanike ja Euroopa institutsioonide vahel. igatahes ei ole vaja öelda, et komisjon tervitab neid lahendusi, mis äh, lähevad soolise tasakaalu edendamise osas kohtus, sest et äh, kohtu sooline tasakaal on Euroopa Liidu jaoks oluline väärtus, veel kord suur aitäh ja äh, ma arvan, et aeg on hakata otsi kokku tõmbama ja aitäh, et te nii kauaks siia olete jäänud härra Marinho Pinto kaheks minutiks veel sõna. Äh, lugupeetud president, volinik. tõe nimel Äh, tahaksin küsida, et kas te tõesti usute, et kakskümmend kaheksa äh, kohtunikku on vaja selleks, et lahendada üldkohtu probleemid. Need kakskümmend kaheksa kohtunikku on tingitud lihtsalt sellest, et nõukogu ei suutnud nimetada ametisse kahteteist kohtunikku, keda oli äh, vaja ja see oli koh-, kohtu arvamus. aprillis kaks tuhat neliteist paluti kahteteist kohtunikku ja oktoobris järsku kahtekümmet kaheksat kohtunikku minu arvates on tegemi-, on see solvang Euroopa Parlamendi saadikutele, see on solvang Euroopa Liidu kodanikele. tõe nimel öelge äh, parla-, öelge, et kõik need põhju-, viivitused ei ole tingitud sellest, et ei ole piisavalt kohtunikke, vaid sellest, et ei ole piisavalt abipersonali on dokumente, mis ligemale aasta ootavad tõlkimist. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal nimetati ametisse üheksa uut õigusnõunikku ja see võimaldas ühe aastaga sada juhtumit läbi vaadata aga parlament eh, praegu lihtsalt tingimusteta annab alla nõukogu suutmatusele. nõukogu ei suuda eh, kohtunikke Eh, nimetada ametisse väiksemas koguses, kui on liikmesriike, selle asemel, et kahteteist ametisse nimetada, tahavad nad nüüd kakskümmend kaheksa, nii et, et igal liikmesriigil oleks oma kohtunik. see on solvang eh, Euroopa kodanike vastu, see on solvang eh, maksumaksjatele, see on solvang meie parlamendile. me kaitseme oma maksumaksjate üldisi huve me ei taha raha kujutada põhjendamatult ja siin on tegu põhjendamatute kulutustega kakskümmend seitse miljonit eurot aastas, see on tohutu suur raha ja me peame tõestama, et seda raha on ka vaja. Euroopa äh, Inimõiguste Kohtu vaatab läbi rohkem asju ja palju kiiremini. Euroopa Liit kulutab kakskümmend miljonit äh, aastas rohkem niisiis tõe nimel te peate tunnistama, et demokraatlikus Euroopa Liidus sellised asjad ei tohiks juhtuda